kolleegid, palun võtke istet, kuulamine algab. kallid kolleegid, mul on väga hea meel tervitada siin volinikukandidaati Dmitri Savramopoulost äh, sellel kuulamisel, mille korraldab äh, tsiviilvabaduste justiits- ja siseasjade komisjon. hiljem sel nädalal küsitleb äh, see komisjon ka volinikukandidaat Jurovat justiitsküsimuste üle ja Äh, asepresidendi kandidaati Timmermansi põhiõiguste ja õigusriigi kohta. aga täna esitame küsimuse äh, volinikukandidaat Abramopoulosele, mis puudutab äh, rännet ja siseasju. tema on esimene volinik, kelle tiitlis on sõna ränne sees ja ma arvan, et kõik selle komisjoni liikmed on teadlikud sellest, kuivõrd oluline see keskne küsimus on. vastavalt lisale kuusteist protseduurireeglites, mis Äh, sisaldavad ka suuniseid äh, komisjoni heakskiitmiseks, äh, hindab parlament volinikukandidaate selle alusel, kui kompetentsed nad on, kui pühendunud nad on Euroopale ja kui sõltumatud nad isiklikult, see hindab nende teadmisi oma portfellist ja ka nende suhtlusoskusi. parlament on esitanud ettevalmistava küsimustiku volinikukandidaadile, kus on kaks ühtset küsimust, mille panid paika esimeste konverents ja kolm konkreetset küsimust, mille on ette valmistanud libekomisjon. komisjoni kandida-, volinikukandidaat on vastanud kirjalikult sellele küsimustikule ja need vastused on saadetud ka liikmetele kõikides keeltes. debatt on struktureeritud järgnevalt. komisjoni volinikukandidaat teeb sissejuhatava suulise ettekande, mis ei ole pikem kui viisteist minutit pärast sissejuhatust on aega neljakümne viieks küsimuseks ja vastuseks liikmetelt. igaühe jaoks on eraldatud kolm minutit, üks minut küsimuseks, kaks minutit vastuseks. esimeste küsimuste voor tuleb küsimustega fraktsioonide esindajatelt. kuulamise lõpus on volinikukandidaadil viis minutit aega kokkuvõtvaks sõnavõtuks. palun olge teadlikud, et ma pean väga rangelt kinni kõneaja jaotusest kui äh, sellest seda ei austata, siis ei ole viimastel kõnelejatel aega oma küsimusi küsida, nii et ma võtan küsimuste küsijatelt ära mikrofoni. tõlge on kahekümne kolme keelde, seetõttu võite te kasutada omaenda emakeelt. palun pidage meeles, et siin on tõlge, nii et palun võtke sõna piisavalt aeglaselt ja selgelt. debatt on äh, nähtav ka Äh, parlamendi veebilehel ja hiljem ka videona sealt kättesaadav. ja nüüd mul on hea meel anda sõna meie volinikukandidaadile härra Avramopoulost tema ettekandeks. palun, teil on sõna viieteistkümneks minutiks. Uh, chairman, honorable member. härra esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, põhiõiguste harta meenutab meile, et et äh, Euroopa Liidu aluseks on jaot-, lahutamatud universaalsed inimväärikuse väärtused. vabadus, võrdsus ja solidaarsus. selle aluseks on demokraatia põhimõte ja loomulikult ka õigusriik. Äh, indiviid, isik on tegevuse keskmeks äh, paika on pandud Euroopa Liidu kodakondsus ja loodud vabaduse, julgeoleku, õigluse valdkond ja see peatükk kirjeldab ka eelkõige seda, mis on Euroopa aluseks ja südameks ja defineerib selle missiooni, mis on meie ees ka rände ja siseküsimustes. see reaalsus meie ees siin valdkonnas on äh, väljakutsuv ja see, kuidas me seda vastutust täidame, äh, see paneb küsimuse alla ka ja näitab, kui kiiresti me liigume Euroopa lubaduse suunas. milline on täna realiteet? plahvatusohtlik geopoliitiline olukord, äh, uued ohud, äh, mis on juba otse välja öeldud, et kavatsevad meie ühiskonda vigastada, Euroopa majandus, üritab kriisist välja tulla. meil on vananev kontinent eh, demograafiliselt eh, noores maailmas, getod meie linnades, mis eh, üha rohkem on kohaks, kus ekstremistlikud eesmärgid täidetud saavad. kuritegevus ei tunne piire ja meil on ka äh, kestev humanitaarkatastroof meie piiridel ja see on valusas vastuolus meie jagatud moraalse, kultuurilise ja poliitilise pärandiga. ja me oleme silmitsi ka selle üha suurema rahulolematusega Euroopa kodanike hulgas. väljendan ennast selgelt juba algusest peale. vastused nendele väljakutsetele ei ole kindlasti Euroopast kindluse tegemises. ajalugu on näidanud, et kindlused ehitatakse selleks, et kaitsta ennast välisohtude eest, aga lõppkokkuvõttes on muutunud nad kindlusteks, mis orjastavad need, kes, kelle kavatsuseks oli kaitsta ja lõpuks toovad nad endaga kaasa isolatsionalismi. ja see suund ei ole osa meie mandaadist Euroopa on edukas ainult siis, kui ta energiliselt äh, toetab inimeste mõtete ja kaupade vaba liikumist. avatud ühiskond on äh, Euroopa sambaks. see on ka komisjoni missioon migrat-, rände ja siseasjade küsimustes. missioon on selge, me peame äh, looma tingimused Euroopaks, mis kasvab äh, ilma hirmuta. ja selleks peame me kaitsma Euroopa identiteeti. see on piirkond maailmas, mis garanteerib, kus on garanteeritud põhiõigused. peame rakendama integreeritud ja suunatud poliitikat selleks, et äh, siia meelitada talente, sellist tööjõudu, mida liikmesriikidel on vaja. me peame tagama, et äh, Euroopa toetaks eh, sisserändajate sujuvat integreerimist meie ühiskondadesse. ja lisaks sellele peame me garanteerima, et eh, kuritegevus ja terrorism jäävad väljapoole Euroopa Liidu piire ja et nendega võideldakse tõhusalt. daamid ja härrad, mis puudutab rännet ja siseasju, siis eh, kui me ei liigu koos ühtse liiduna, siis me ei suuda kuskile jõuda. kui mind ametisse kinnitatakse, siis loodan teie peale, libekomisjoni peale. ma olen uhke, et äh, olen esi, esimene rändevoliniku kandidaat. see asjaolu näitab äh, presid-, valitud presidendi Junckeri uue komisjoni eesmärki tegeleda selle kriitilise väljakutsega, mis on ränne. meie ees on üha rohkem inimesi, kes tahavad kaitset saada meie piirides. me oleme liit, mille eesmärgiks on kaitsta universaalseid inimõigusi ja seetõttu on Euroopa vastutuseks kaitsta põgenikke, kes põgenevad sõja eest, kes põgenevad kiusamise eest, me peame austama asüülitaotlejate õigusi ja eriti peame kaitsma just inimelusid ja igal, seda igal tingimusel. Teie eh, panustasite Euroopa Parlamendina märkimisväärselt sellesse, et loodi robustne, ühtne Euroopa asüülisüsteem. meil on nüüd olemas eh, kõikehõlmav õigusraamistik ja meie eesmärgiks on tagada, et kõik liikmesriigid rakendavad neid põhimõtteid ühtselt. endiselt on valdkondi, mida arutama peab, peamiselt just võimalus töötada ühtse staatuse suunas, mis kehtiks igal pool Euroopa Liidus. tervisekontrolli tulemustel, mis viidi läbi Dublini süsteemi üle, analüüsin ma võimalikke järgnevaid samme. igapäevaselt äh, kuuleme me uudiseid äh, selle kohta, et äh, sisserändajad on saabunud meie piiridele, et meeleheitlikud inimesed asuvad tihtipeale sellistele teekondadele üle Vahemere, kus nad hukkuvad me peame parandama oma võimekust toime tulla asüülikriisiga, samas peame toetama neid, kellel on kõrge ajutine surve nende asüülisüsteemidele, on vaja suuremat solidaarsust ja see on võimalik ainult siis, kui liikmesriigid usaldavad teineteist ja täidavad ka oma kohustusi. olen aga samas teadlik, et enamik sisserändajaid, enamik inimesi, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, eh, nad jõuavad väljapoole Euroopa Liitu arenguriikidele, kesse, kus on endal erinevad väljakutsed. rahvusvaheline solidaarsus ei tohi peatuda Euroopa Liidu piiridel. minu arvates peaks Euroopa tegema rohkem selleks, et toetada riike piirkondades, kust on paljud sisserändajad pärit või mida nad läbivad. teen tihedat koostööd oma kolleegi äh, asepresident Mogherini ja vastavate volinikega, kes äh, tegelevad välisküsimustega, selleks et luua ühtsem poliitika, mis puudutab äh, sisserändajaid ja immigratsiooni. samal ajal tahan ma julgustada liikmesriike vastu võtma rohkem sisserändajaid kolmandatest riikidest sisserändajate ümberasustamine on üks kõige selgemaid lahkuse, solidaarsuse märke kolmandate riikide suunas, kus on väga suured sisserändajate kogukonnad. Euroopa Liit peab kaitsma neid, kes seda vajavad, aga samas võib olla usaldusväärne ainult siis, kui ta tegeleb ka äh, ebaregulaarse sisserändega, samas täielikult austades põhiõigusi see tähendab ka seda, et need, kelle taotlused tagasi lükatakse, neid koheldakse äh, niimoodi, et nende tagasisaatmine toimuks kiiresti ja tõhusalt. tuleb anda prioriteet äh, vabatahtlikule tagasirändele ja neid süsteeme, et äh, nende päritoluriigid saaks neid uuesti vastu võtta, tuleb tugevdada. siin me peame tugevdama ka oma koostööd äh, lähteriikidega, transiitriikidega ja ka rahvusvaheliste organisatsioonidega ja vabaühendustega. kõikehõlmav lähenemine, sinna hulka kuulub ka loomulikult võimalus saabuda Euroopa Liitu legaalselt. peame maksimeerima neid kasusid, mis tuleb rahvusvahelisest liikuvusest, sisserändest ja integratsioonist. Euroopa on osa globaliseerunud omavahel seotud maailmast ja ilmselt seal rahvusvaheline liikuvus, mobiilsus suureneb, me peame hindama Euroopa tööturu vajadused, määratlema, millised on erinevates majanduslikes sektorites oskuste puudujäägid. rahvusvaheline konkurents selleks, et siia meelitada kõrgetasemelisi oskusi, on, see on juba väga intensiivne, aga Euroopa Liit vajab ka inimesi, kes töötavad teistes sektorites. tahaksin pidada regulaarset dialoogi kõikide vastavate osapooltega ja huvitatutega, liikmesriikidega, ettevõtjatega ja ametiühingutega. usun, et Euroopa platvorm, mis äh, koordineeriks seda dialoogi, oleks äärmiselt kasulik. kõigepealt, kõige, esimesed sammud sinise kaardi direktiivi rakendades äh, rakendamises on tõesti näidanud, et siin on teatud puudujääk ja seetõttu president Juncker rõhutas seda oma poliitilistes suunistes kui esimest, ühte esimesest prioriteetidest. minu üks prioriteetidest on ka tagada, et äh, üliõpilaste teadustöötajate direktiivi läbirääkimised jõuaksid ühele poole aastal kaks tuhat viisteist. ja nüüd Schengen. Schengen on üks Euroopa integratsiooni suuremaid saavutusi ja me peame säilitama äh, olukorra, kus, et kontroll puudub sisepiiridel eeltingimus siin on, et meil oleks tõhus välispiiri kontroll, aga niimoodi, et Euroopa ei muutuks kindluseks, nagu ma ütlesin juba alguses. liikmesriigid vastutavad selle eest, et kontrollida oma välispiiri sektsiooni, siis peaks siiski kasutama Frontexi võimekust täielikult selleks, et tagada Euroopa solidaarsus. aga kas need vahendid, mis meil on kasutada, on piisavad? komisjon, parlament ja nõukogu peaksid avama debatti sellest, kuidas pikas perspektiivis Frontexit arendada ja seda, kuidas välja arendada tõelist Euroopa piirivalvesüsteemi. rändesurve piiridele, äh, smuugeldamine, see pidevalt kasvab ja seetõttu meie reageerimisvõimekus peaks äh, saama tugevdatud selleks, et holistiliselt kogu probleemiga tegeleda. tõhus äh, piirikontroll tähendab seda, et me peame kasutama ära ka modernset tehnoloogiat. me peame ära kasutama paremini neid võimalusi, mida kasuta, mida pakub meile digitaaltehnoloogia selleks, et äh, hallata rände, rännet ja mobiilsust. Äh, smuugeldamise vastane võitlus on prioriteet. peame äh, tooma kohtu ette need, kes kasutavad ära meeleheitel inimeste mure ja kõige hullem osa sellest, inimkaubandus, ka sellega peaks tõhusalt võitlema. see on ka peamiselt võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu Euroopa Liidu sees ja ülemaailmselt ja seetõttu meil on vaja globaalset reageeringut. kodanikud paluvad, et me kaitseksime neid, sest et nad kardavad, et nende julgeolek on ohus vägivalla ja terrorismi tõttu. kui meie piirkonnas, meie naabruskonnas on konflikt, äh, ja see, siis peame me paremini võitlema ka terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu. kuritegevus reisib üle terve Euroopa ja seab ohtu meie ühiskonnad ja majandused. meil on vaja uuendatud raamistikku Euroopa tegevuseks ja see peab keskenduma sellele, et peetakse kinni põhiõigustest ja et meil oleksid paremad sünergiad välistegevustega, tegevus küberkuritegevuse äh, vastu võimaldab äh, kodanikele ja ettevõtetele interneti täielikult ära kasutada ja võitlus erineva kuri, organiseeritud kuritegevuse vastu, narkovastane võitlus, korruptsioonivastane võitlus, see võimaldab ettevõtetel ja kodanikel paremini ära kasutada siseturgu ja ei kurna niimoodi riikide eelarveid. see on äh, julgeolekuinstrument, mida on tihtipeale arutatud, nüüd meil on ka Euroopa Kohtu otsus, peame vaatama, kuidas edasi liikuda täielikult austades põhimõtteid äh, mida see kohtuotsus äh, rõhutab, proportsionaalsuse põhimõte, see, et isikuandmed oleks kaitstud ja et oleks kaitstud ka teised põhiõigused, mis on meie jaoks kallid. viimatised arengud Euroopas ja kaugemal äh, näitavad, et meil on uus terrorismi oht, Euroopa Liidu roll on äh, aidata liikmesriike selle ohuga võitlemisel, eriti arvestades seda ohtu, mis tuleb väljastpoolt. peame tegeleme ennetamisega võideldes radikaliseerumisega, tegeledes selle põhjustega ning äh, vaatama, kuidas terrorismi rahastatakse. politsei koostöö informatsiooni vahetamiseks on Euroopa tegevuse selgrooks ja siin valdkonnas on meil väga palju parandamisruumi. lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, kavatsen teha tihedat koostööd teie kõigiga, et jõuda konkreetsete käegakatsutavate tulemusteni. et, äh, et äh, peame keskenduma valdkondadele, kus Euroopa Liidu tegevus suudab midagi äh, muuta, et äh, meie tegevus oleks tihedalt seotud põhiõigustega. kui mind nimetatakse ametisse, siis äh, ma palun komisjoni presidendi, et pandaks palka, paika selged suunised, mis on tihedalt seotud minu mandaadiga olen otseses kontaktis öö, oma kolleegi asepresident Timmermansiga kavatsen äh, teha äh, koostööd kõige selle osas, mis meid ühendab. kavatsen nõuda põhiõiguste ranget täitmist ning äh, võtta aluseks Euroopa läbipaistva poliitika. peame nõudma vähemat bürokraatiat, kaitsma ühiseid väärtuseid ning Eh, meie ühiseid eesmärke järjekindlalt, eh, mm, eh, ühiste jär, eesmärkide suunas järjekindlalt edasi liikuma. Euroopa peab olema piirkond, kus valitseb rahu, lootus, mis on kasulik kõigile meie kodanikele, see on meie jaoks kõigile, meie kõigi jaoks moraalne kohustus, suur tänu teile!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 Äh, proua Birgit Sippel, SN, äh, sotsialistide koordinaator. Te rääkisite ähm, e- andmete säilitamisest. Euroopa Kohus on öelnud, et see on vältimatu, selle asja asjakohasust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 Äh, vast saabunud asüülitaotlejatega liikmesmaades ja, ja aruanded selle kohta, et see ei ole toimunud ning teiseks, kuidas kavatsete äh, tagada, et Dublini süsteem töötaks ning äh, seda, et saatmata, saatjateta kahjustatavad inimesed rändaksid mööda Euroopa Liitu. teiseks, ISISe oht on Euroopa jaoks vägagi reaalne. kas võitlus välisvõitlejate vastu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 et Lampeduusa sündmused see on nende aasta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 müüri Kreeka ja eh, Türgi piirile, siis eh, te rääkisite vajadusest kaitsta meie ühiskonda illegaalse immigratsiooni eest. Eh, praegusel hetkel tundub, et põhimõtted on ju samad. komisjon arvab, et piirikontrolli suurendades probleem laheneb ja võetakse vastu need immigrandid, kes saavad panustada Euroopa majandusse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 ärge palun äh, rääkige, nõudke, et ma räägiks, äh, äh, et ma räägiks Kreeka sisepoliitikast. mis puudutab seda äh,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 kuidas äh, rakendatakse seda paketti. kinnitan teile, et me ei aktsepteeri mitte mingisuguseid erandeid oma poliitikale. meie eesmärk on luua uus legaalne migratsiooniraamistik. jah, me oleme kõik tundlikud selles küsim-, sellistes küsimustes nagu solidaarsus äh,,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 Ähm, et ähm, Mare Nostrumi tagajärg on see, et äh, paati, paate jõuab Itaalia rannikule aina rohkem. Ähm, miks me, see tähendab, et me aitame äh, inimkauplejaid, mitte ei võitle nende vastu. kokkuvõttes äh, tuli pauk luua varrest, sest meie sest kokkuvõttes hukkunuid merel on aina rohkem ja ikka peame edasi rääkima äh,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 Eh, kus Mare Nostrum praegusel hetkel tegutseb. kuid ma ei tea, mida lõppkokkuvõttes otsustab Itaalia valitsus. ärgem eh, siiski peitugem lihtsalt deklaratsioonide taha, kui Itaalia otsustab Mare Nostrumi katkestada, siis eh, loomulikult Itaalia kavatseb koostööd teha, mitte sellepärast, et me sooviks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 intelligentsete eh, piiride eh, pakett PNR on äärmiselt oluline, eh, kuid Frontexi määrust on vaja muuta, sest õnneks Frontex päästab elusid, kuid tal ei ole päde, tema pädevus ei ole elusid päästa. miks? sest tal on olemas suuline äh,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 olemasolevaid reegleid. see oleks juba hea algus. ning pärast seda peaksime tegema võimalikult kiireid edusamme eh, teadlaste ja üliõpilaste direktiivi osas seda on öelnud ka juba eh, Jean-Claude Juncker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 vähese äh, ettevalmistuse ja koolitusega immigrante, väheste oskustega immigrante tööturule. see äh, tähendab suurt survet eelarvele ja uusi väljakutseid. Äh, avada Euroopa uksed veelgi rohkem ei kaota seda probleemi ära. Te rääkisite inimese õig-, õigustest tulla Euroopasse ning meie vastutusest migrantide ees kas peaksime mõtlema ka selle peale, eh, mi-, kui ma-, mis läheb, mida läheb maksma meie eba, meie jaoks ebaõnnestunud eh, migratsioon meie stabiilsuse ja julgeoleku jaoks? kuidas, eh, kuidas need vastuolulised küsimused omavahel kokku viia? suur tänu! sooviksin kõigepealt teo-, teoritiseerida Euroopa tekkis, äh, võttes aluseks äh, erinevad etniad, erineva rahvad ning äh, Euroopa isade visiooni kohaselt kõik need rahvad peaks ajama ühesugust poliitikat. see oli integratsiooni teemaline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 Ehm, sotsiaalkindlustuse finantseerimisse. kui keegi tuleb legaalselt riiki, siis, ehm, siis ei, mitte ainult selleks, et teenida teisi, vaid antakse oma panus ka arengusse ja progressi. me otsime näiteks ehm, hea ettevalmistusega teadlasi kuna eh, peame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 Äh, seksuaaltööstuses nende või ostjate vastu, kes äh, soovivad sellist tööstust toetada. aitäh. aitäh. alustuseks ütlen, et äh, loomulikult kavatsen ma jätkata ja parandada seda strateegiat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 aitäh, proua Kudriska. täiesti õiglaselt olete te ära maininud kohtuotsuse. väljendan ennast otsekoheselt. kohus tappis selle direktiivi, see on nüüd läbi, me peame kõik sellest aru saada, saama, loomulikult me uurima seda ja juhul, kui mind ametisse määratakse,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 olen hiljuti kohtunud nende kolleegidega, kes töötavad äh, TG One'is, nad äh, jälgivad nende kokkulepete täitmist ja nad on väga tõhusad ja professionaalsed. proua Huismanova. Си твърдите, че е ваш приоритет да направите всичко възможно, за да се справите с миграционни. Oma kirjalikes kommentaarides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 hoolimata me anname äh, raha sotsialistile Hollandile, see, me saame sel, äh, selle raha anda Hollandile, aga mitte migrantidele Calais, nii et ma ei olnud äh, eriti ähm, see ei avaldanud mulle erilist muljet, mida Cameron selle rahaga tegi. meil oli kokkusaamine, mainiks, ja me kutsusime Uki Chuck Wheeleri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 väljendasin oma isiklikku arvamust, ma ütlesin. et meie migratsioonipoliitikas peaksime kasutama EAS-i ehk siis e Euroopa välisteenistuste teenuseid. ma olen üsna lähedasel teis-, seisukohal teiega võrreldes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 et äh, migrantide küsimusi austatakse, arutatakse humaanselt, see on kõik väga ilus, äh, et äh, sest see näitab, et põhiõigusi te tahate austada, ma usun teid, kuid loomulikult soovin teile esitada ka küsimusi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 selle okastraattõkke e, e, püstitamise kohta Kreekas ja Hispaanias sooviksin, et te rahustaksite mind e, oma seisukohtadega selles valdkonnas. suur tänu. kõigepealt. lubage mul öelda midagi, mis minu arvates on tähtis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 Äh, direktiivi viisteist kaks, äh, kaks seitse null viieteistkümnes artikkel näeb ette, et maksimaalne kinnipidamise aeg ebaseadusliku äh, Euroopa sissetulemise puhul on viisteist kuud, kuid Kreeka riigi puhul, mille ratifeeris teie kolleeg Kreeka valitsuses, justiitsminister, on selline, et kui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 tehtud ähm, viimastel aastatel, mis tähendab ka koostööd illegaalse immigratsiooni ja sellega seotud kuritegevuse vastu. esimene küsimus, kavatsete, kas te kavatsete jälgida, et need lep-, neist lepetest kinni peetakse? me ei ole eelmise komisjoniga saanud ühtegi selget vastut äh, selle kohta, äh, kuidas äh, kuidas seda partnerlust finantseerida ning veel see legaalne või illegaalne mobiilsus äh, on äh, seotud ka organiseeritud kuritegevuse, mobiilsusega, prostitutsiooni, inimkaubanduste, narkokaubandus. millised kolmandad riigid on need, kellega kokkulepped sõlmime ja kuidas kavatsete äh, muuta vastutavaks kolmandad riigid äh, selleks, et see kriminaal need kuritegelikul organisatsioonid, mida te nimetasite tõeliseks tööstuseks,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 Äh, ning äh, ettekandekohustus, äh, kõik nii edasi. Te meil on olemas tegevusplaan kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks illegaalse immigratsiooni vastu. jah, me peaksime selle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 see operatsioon kavatseb ka oma tegevuse keskenduda äh, piiridele, meie välispiiride kontrollimiseks. Te ütlesite, et äh, Frontexil on pädevused meie piiri kontrollimiseks, kuid äh, mitte päästetööde läbiviimiseks. millised meetmed kavatsete te kasutusele võtma selleks, et inimesed, kes on olukorras, kus nad vajavad abi, et neid tõesti ka päästetaks. aitäh. õigesti eh, viitasite eh, sellele, mis ma enne ütlesin Frontexi kohta. Frontexi mandaat eh, oma praegusel oma praegusel kujul on vastutav teatud päästeoperatsioonide eest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 sooviksin teada, kas seda on rakendatud piisavalt kõikides liikmesriikides, eriti puudutab see sanktsioonide e, ulatust e, ning e, rikkumiste karistamist. kas, milline on teie arvamus sellise direktiivi kohta, arvate, et ta on piisavalt rakendatud? kas te arvate, et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 praegusel hetkel on jõud äh, tasakaalust väljas. ühest küljest äh, on äh, kri-, kurjategijatel tugev tehnoloogiline toetus, aga politseil ei ole. peame tegema kõik selleks, et võitlema interneti kuritegevuse, piirilise kuritegevuse vastu, organiseeritud kuritegevuse vastu. kas sa arvad, et Euroopa Liidus ja kolmandate riikide vahel peaks selles osas olema tõh-, tõhusam koostöö? suur tänu teile! see ei ole nüüd piiriülene küsimus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 kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses vaadatakse üle eh, selle, kogu see ettepanek, oleme eh, selle põhjalise uurimuse tellinud, eh, vaatame üle, millised on olnud tulemused ja tagajärjed. uurimus saab varsti valmis. räägite, rääkides parlamendi reservatsioonidest, eriti tarkade piiride küsimuses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 garanteerima eh, terroristlike rünnakute ees. mida kavatseb eh, Euroopa Komisjon teha ära, et selliseid, selliseid ähm, rünnakuid ei juhtuks äh, näiteks äh, välisvõitlejate poolt, kes on võidelnud Iraagis või Süürias, kes tulevad Euroopasse tagasi, et atentaate korraldada. kuidas kavatsetakse äh, noorte eurooplaste värbamisse lõpetada interneti teel džihaadiga ühinemiseks? mis puudutab terrorismi,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 aitäh, Claude. mul on kaks konkreetset küsimust. kuidas te tagate, et eh, Schengeni seadustikust kinni peetakse pärast viimaseid ettepanekuid eh, taastada piirikontrollid? ja teiseks, kas te kavatsete avaldada survet nõukogule selleks, et Rumeenia ja Bulgaaria saaksid liituda Schengeni alaga?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 et teete seda nende kolmepoolsete läbirääkimiste kontekstis ja kas te olete välja pannud, pakkunud strateegia selleks, et eh, võidelda korruptsiooniga Euroopa Liidus, liikmesriikides ja suhetes teiste riikidega ja maksuparadiisidega? aitäh! saan aru, et eh,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 ametivõimudes lokkab, aga ma ei tahaks siin minna kaugemale oma pädevustest. kui mind ametisse kinnitatakse, niisiis pean ütlema, et see asi ei kuulu mitte ainult minu pädevusse, aga minu eesmärgiks siiski on teha koostööd kõigi teiste vastavate äh,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 Teid äh, on kirjeldatud kui kogenud äh, teadlikke liikmeid ja volinikukandidaat, ilmselt olete nõus, et äh, viiest kuulamisest, millega selle komisjoni liikmed suur, seotud on, on teie valdkond just meie tuum teema ja need sellised teemad nagu andmete säilitamine, legaalne ränne ja nii edasi, ma arvan, et parlamendi liikmed on välja toonud just võtmeküsimused siin. nii et te olete väga õiglase küsitluse eh, ette tulnud. nii et aitäh komisjoni liikmetele. teiseks eh, aitäh teie hea ettevalmistuse eest. ma ei hakka siin eh, mingisuguseid ennetavaid järeldusi tegema selle kohta, kuidas, mida te olete teinud, sest et koordinaatorid siin komisjonis peavad äh, selle paika panema, selle meie komisjonipoolse hinnangu, nad teevad seda täna kella viiest, aga märgiksin ära paar asja, mida te täna siin ütlesite. Te võtsite endale kohustuse üle vaadata seadusliku rände instrumendid ning äh, horisontaalsete seadusandluste eelnõu äh,, kirjalikku analüüsi, mis on tehtud äh, andmete säilitamise kohtuotsuse kohta, kui kolleegid kuulavad, äh, siis hea oli see, et te olite ettevalmistatud, Äh, rääkisite uuendatud PNR ettepanekust, mis on täielikult vastavuses andmekaitsepaketiga, algatusest tugevdada Frontexit. täna te vastasite mõnedele võtmeettepanekutele, mille parlamendiliikmed on teinud, aga meie omalt poolt peame hindama seda, mida me sellest arvame ja peame hindama seda, kas te olete pädev, hindama seda, mida te täna siin rääkisite, me teeme seda täna kella viiest, loomulikult on, oli ka palju muid küsimusi, millele võib-olla vastust ei ole veel, aga tegeleme selle kõigega täna õhtupoolikul ja siis äh, kontakteerume teiega uuesti. aitäh, kolleegid, teie tähelepanu eest täna. nüüd äh, palun, et volinikukandidaat äh, teeks lõppsõnavõtu kolmeminutilise. kui te teete selle viie minutiga, siis on oht, et te kaotate selle toetuse, mille te varem meie poolt saite, see on lihtsalt selline väike vihje minu poolt teile aga jah, kui te tahate tervet viite minutit kasutada, siis see loomulikult sõltub teist, aga ehk saaksite hakkama kolme minutiga, sest et me oleme kõik päris väsinud. aitäh teie tähelepanu eest, täna kolleegid ja härra volinikukandidaat, teil on sõna lõppmärkusteks. Uh, aitäh, härra esimees. lugupeetud parlamendiliikmed, kõigepealt tahaksin ma tänada teid selle tõesti väga huvitava ja hea diskussiooni eest, milles me kõik täna osalesime. Te valgustasite, heitsite valgust minu mõtetele nende väga delikaatsete teemade suhtes. ma lahkun siit saalist äh, inspireeritumana äh, veel äh, rohkem äh, täis indu täita oma kohustusi äh, kui mind valitakse Euroopa Komisjoni äh, liikmeks migratsiooni ja äh, varjupaiga küsimustes, siis ma kasutan oma poliitilist mõju kolmes tegevusvaldkonnas. kõigepealt tagan selle, et Euroopa Liit, nagu te ütlete, võtab vastu tervikliku globaalse ja tõhusa migratsioonipoliitika, mis põhineb solidaarsuse põhimõtetel ja proportsionaalsusel samuti äh, ka vastutustundel. teiseks, tegeleda kriitiliste julgeolekuohtudega, mis puudutab uusi väljakutseid ja probleeme ning pidades alati kinni fundamentaalsetest äh, õigustest ning kohustusest tagada turvalisem keskkond kõigi meie kodanike jaoks ning lõpuks jätkata Euroopa poliitika arendamist siseasjade migratsiooni vallas tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga ning olles ausas, avatud ja pidevas dialoogis teiega. töötada tihedalt käsi ees teiega, läbipaistvuses ja vastastiku usaldusega. suur tänu, suur tänu teile tähelepanu eest! Thank you. Thank you. Thank you, Commissioner Designate, you took my advice and the hearing. aitäh, eh, volinikukandidaat, te võtsite mu nõu kuulda ja kohtumine on nüüd lõppenud.